protokoll, äh, selle istungi protokolli kirja. kaks äh, kirjalikku taotlust on tulnud ähm, ähm, ja tegemist on äh, deklaratsioonidega, millele on alla kirjutanud suurem osa parlamendisaadikutest, kõigepealt number kakskümmend kuus murd kaks tuhat kaksteist, mis puudutab tuumarelvade tõestatud hävitamist selle deklaratsiooni autorid olid kolleegid Valesa Pütikhofer, Kroonbergi äh, Sil-, Kroonberg, Silvestris ja Semke. samamoodi deklaratsioon kakskümmend kaheksa murd kaks tuhat kaksteist, mis puudutab ähm, koolikiusamise ja koolivägivalla vastast Euroopa päeva vastu võetud, autorid olid sel deklaratsioonil kolleegid Komotsakos, Alvaro Angelilli, Padja Ikuchet ja härra Taylor. ja Need deklaratsioonid avaldatakse protokollis koos autorite nimedega. mulle on öeldud, et härra Valesa on palunud sõna ja ka samamoodi härra Kumosakas, kõigepealt härra Valesa, kes saab rääkida äh, kirjalik, kirjeldatud kirjaliku deklaratsiooni number kakskümmend kuus. suur tänu, härra president ma tahaksin tänada kõiki neid, kes on allkirjastanud deklaratsiooni. sellised äh, siin tuleks teha käsikäes tööd, meil on vaja usaldust ja me peame üheskoos panustama sellele, et maailm oleks tuumarelvavaba. see kirjalik deklaratsioon näitab, et tegemist on ajaloole jalga jäänud ehm, reliikviaga, millest tuleb lahti saada järjest rohkem ja rohkem on selliseid juhtumeid, kus kaob äh, jäljetult äh, plutooniumi ja seega äh, on oluline, et kõik selline salajane tegevus avastataks ja pandaks piir lõpuks ometi tuumarelva levikule. ma olen veendunud, et Euroopa Parlament ja Euroopa Liit suudab panustada sellesse võitlusesse me oleme selle võlgu oma valijatele, me oleme selle võlgu oma tulevastele põlvedele, me peame tegema üheskoos tööd tulevaste põlvede eest. suur tänu, kolleeg Valesa ja nüüd kirjalik deklaratsioon number kakskümmend kaheksa, Euroopa koolikiusamise ja koolivägivalla päev, kolleeg Kumutsakos. palun, härra Kumutsakos πριν τρεις εβδομάδες η Καρολίνα. Καλλιτ κολέγιτ, kolm nädalat tagasi üks Itaalia kooliõpilane nimega Carolina tegi enesetapu äh, sellepärast, et ta ei suutnud enam panna vastu äh, teiste äh, koolikaaslaste kiusamisele ja tegemist on ühe viimastest ohvritest, ohvrit, tegemist on ühe viimase ohvriga väga pikas reas, kes on võtnud endalt elu sellepärast, et teda pidevalt kiusatakse tegemist on nii sõnalise kui ka füüsilise vägivallaga, mida rakendatakse kaasõpilaste suhtes ja see on võtnud väga suured mõõtmed, probleem on väga tõsine. seega meie teeme ettepaneku, et korraldataks üks Euroopa-ülene päev äh, selleks, et võidelda taolise koolivägivalla vastu. ja meie eesmärk on see, et äh, mitte ükski õpilane ei peaks enam äh, olema ohver taolisele vägivallale ja ma tahaksin tänada kõiki, kes toetasid seda ettepanekut niimoodi ja me saame selle sõja võita. suur tänu, härra Kumatsakas, kallid kolleegid, palun korra teie tähelepanu. kuna rääkisin kirjalikest deklaratsioonidest, siis tahaksin teie tähelepanu pöörata veel järgmisele. vastavalt täiskogu otsusele oleme me Äh, kirjalike deklaratsioonide menetlust väga palju muutnud. ja vastavalt kogemustele, kuna ma olen juba päris pikka aega olnud selle koja liige, võin teile ka kinnitada, et sellised muudatused jõuavad kolleegideni tavaliselt pika viivitusega. ja sellepärast kuna meile ikka ja jälle esitatakse küsimusi selle kohta, selle otsuse kohta, mille, mis võeti vastu suure täis Äh, suure enamusega ja meid on ka küsitud, et miks ei ole enam neid laudasid äh, äh, siin koja ees selleks, et saada allakirjalikele deklaratsioonidele, kolleegid küsisid seda, ma ütlesin, et neid laudu ei ole seal sellepärast, et te ise kirjutasite sellele alla, nii et me nüüd kodukorra reeglid sada kakskümmend kolm oleme väga palju muutnud, me ise võtsime vastu otsuse, kuidas kirjalike deklaratsioonide menetlust muuta meil on selle kohta ka suur dokument koostatud, mis saadetakse edasi kõikidele kolleegidele. ja nüüd tuleme päevakorra juurde. praeguseks hetkeks on päevakorra projekti kohta tehtud ainult üks muudatustaotlus. kas te soovite sõna päevakorra kohta? üks hetk, ma räägin kõigepealt päevakorrast ja pärast seda annan teile sõna, et saaksite teha oma taotluse. nüüd äh, päeva